enne hääletamist on üks päevakorrapunkt, mina juhatan praegu ning siis härra Kuusik võtab üle Te. kõigepealt teadaanded, aga kõigepealt enne seda võtame vastu päevakorra. nüüd teadaanded selle kohta, mis meid tööalaselt ees ootab, meil on väga palju tööd ees ning me peame natuke ka kohandama oma kalendrit, tegema seal muudatusi ITRE suure töökoormuse tõttu, seda tahtsingi teile öelda. saadame teile peatselt ka äh, e-kirja peale suvepuhkust, äh, neljandal septembril puh-, pärast puhkust Brüsselis on meil juba kavas koosolek üheteistkümnendal septembril on Strasbourgis eh, veel üks koosolek, ühiskoosolek koos Keskkonnakomisjoniga kella seitsmest kuni poole üheksani õhtul. arutatakse Energialiidu toimimist ning siis toimub veel üks ETRE koosolek alates kella poole üheksast kuni poole üheteistkümneni ning teisel oktoobril Strasbourgis on meil koosolek kella seitsmest poole üheteistkümneni õhtul. nagu näete, siis on meil üsna töine sügis juba praegu kavas. aga saate kõik sellega peatselt kirjalikult protokolli heakskiitmine, kui kellelgi ei ole vastuväiteid, tundub, et ei ole, siis on need vastu võetud ning nüüd saame jätkata neljanda päevakorrapunktiga. eraelu austamine, isikuandmete kaitse elektroonilise side puhul. annan sõna raportöörile, proua Kallasele. viis-kuus minutit, palun, ning pärast seda saavad sõna teised kolleegid. proua Kallas, palun. aitäh. nagu juba ütlesid, on komisjonil ka uus koosolek kavas, seega alustaksin sellest, mitmed variraportöörid on ka seda juba maininud soovitakse raporti vastuvõtmise tähtaega edasi lükata, mina seda ei toeta, kuna raport saadeti kolleegidele laiali juba siis, kui see tõlkimisse läks, ehk siis kuu aega tagasi. ajakava on üsna äh, lühike, aga samas äh, jääb libe ka oma kalendri ajakava juurde, seega peame ka meie ajakava juurde jääma, kui me tahame, et libe kolleegid meie arvamust arvesse võtaksid. mis puudutab sisu, siis äh, mõne sõnaga kohaldamisalast definitsioone ei ole kohandatud. tean, et libe on teinud ettepaneku äh, muuta definitsioone privaatsuse raames, seega olen kolleegidega valmis arutama, milline on kõige parem lähenemine. üks oluline element minu jaoks on kaitsta side privaatsust, aga jätta ruumi ka innovatsioonile aruteludes on see küsimus ala-, üsna mustvalge, aga kui kasutajad kaotavad usalduse tehnoloogia vastu, kuna nende andmeid väärkasutatakse, siis me kahjustame majandust palju rohkem, kui kohe esialgu seda küsimust reguleerides. seetõttu mõnes küsimuses jätan rohkem, olen jätnud rohkem ruumi innovatsioonile, näiteks äh, andmete edasise töötlemise koostalitlusvõime osas äh, ning äh, oleks vaja ainult lõppkasutaja, äh, teenust kasutaja, kasu, lõppkasutaja nõusolekut, aga üldiselt ma toetan seda ettepanekut. meie komisjoni jaoks on veel üks oluline küsimus see, et äh, ettepanek oleks tehnoloogianeutraalne, liigselt keskendutakse brauseritele komisjoni ettepanekus, aga kasutajad kasutavad rohkem erinevaid rakendusi ja äppe ning eh, eristus esimese eh, ja kolmandate osapoolte küp-, eh, küpsiste vahel on oluline, tuleb eristada, mis on vaja, vajalik selleks, et teenust pakkuda või teenust paremaks muuta. aga üldiselt ma leian, et me peame pakkuma motivatsiooni ettevõtetele, et nad tuleksid välja kasutajatele oluliste lahendustega, aga ne, need, nad pakuksid ka valikuid. kui kasutaja otsustab, et ta ei soovi, et teda jälgitaks, aga selle tagajärjel teenusele ligipääs puudub, siis tegemist ei ole valikuga. valik on see, et nõustutakse küpsistega ja saad, saab kasutada teenust või siis ei saa kasutada. tõeline valik on see, et jälgitakse ja on võimalik ka tasuda peab samuti uurima, millist, milliseid andmeid kasutajad on valmis jagama ja kellega ning ettevõtted peaksid äh, looma usaldusväärsemad suhted kasutajatega, äh, uurima esmalt välja, mis on äh, mi, olulisem kasutajate jaoks. seega tuleb välja töötada alternatiivseid võimalusi jälgimisele kui eesmärk on, et ettevõte saaks rohkem teavet kasutajate kohta, siis miks ei või ettevõte lihtsalt küsida seda teavet, mis on neil vaja? kasutajate andmete kogumine võib viia ähm, tundliku reklaami pakkumiseni, kasutaja kaotab usalduse seetõttu, kasutaja võiks suuta, saada valida ise oma ähm, reklaamiprofiili mul on kõhklusi ka näiteks ikoonide kasutamise osas, kui viidatakse Wi-Fi-le näiteks, sest siin ei ole tegelikku valikut. kasutajad näevad, et neid jälgitakse, aga nad ei saa sinna ise midagi parata. parem oleks piirata Wi-Fi jä-, kasutamise jälgimist näiteks statistikaga, mis puudutab Äh, andmete säilitamist ja kogu, kogumist, äh, siis äh, üldiselt on keeruline siin kasutajate nõusolekut iga kord saada ning kustutasin selle artikli, kuna elektroonilise sidekoodi artikkel nelikümmend ja üldine andmekaitse määrus, seal on see küsimus juba kaetud ning artikli üksteist kohaldamisala ehk liikmesriikide võimalus pääseda ligi kodanike sidele, see on siin liiga lai, pole ühtegi põhjust, miks komisjon peaks e-privaatsuse direktiivi kohaldamisala siin laiendama, võttes arvesse, et komisjoni eesmärgiks oli arvestada ähm, kodanike privaatsust. seega siin lähtun meie privaatsuse direktiivist. samuti olen lisanud, et liikmesriigid ei või äh, võtta kohustusi, mis äh, vähendavad võrkudest äh, turvalisust, sest ühelt külje, ühest küljest siis pannakse ettevõtetele kohustused et turvalisuse suurendamiseks, aga samas võidakse nõuda mis tahes ajal nende standardite langetamist. aitäh ja ootan huviga juba arutelu Grazie alla collega Callas che è stata chiara e dar... Suur tänu, proua Kallas. aitäh, et äh, väljendusite selgelt ja pidasite kõne, kinni kõneajast. Äh, olge lahke. härra Rubi. aitäh, alustuseks tänaksin äh, proua Kallast. väga täpselt äh, rõhutasite, millised küsimused on äh, edaspidi selles valdkonnas olulisemad ja otsustavad. nagu me näeme, siis päris maailm üha enam kajastub virtuaalmaailmas teisine intelligents mängib siin väga olulist rolli, samuti äh, äh, suurandmed ning äh, kõik need elemendid mõjutavad mitte ainult eraelu, aga ka ärivaldkondi, seega selles valguses on oluline, et me leiaksime viisi, kuidas tagada, et tulevikus on ka krüptimata andmeid võimalik Äh, kasutada statistiliseks, statistilistel eesmärkidel ning oluline on tagada, et me saaksime tõesti kasutada neid andmeid. jah, tõepoolest, koostalitusvõime ja tehnoloogiline neutraalsus on samuti väga olulised. läbipaistvus on kasutajate jaoks samuti oluline küsimus, näiteks küpsiste kasutamine inimesed äh, peaksid saama kasutada äh, küpsiseid ning see võimaldaks kolmandatel osapooltel kindlaks määrata, kuidas äh, ja mil määral andmeid kasutatakse, näiteks ühe, Ameerika Ühendriikide näitel oleme me näinud, et teatavat tüüpi andmeid meie isiklikest teadmetest äh, saadakse ja igapäevaselt ka kasutatakse, seega VKE-de jaoks minu arust on eriti oluline see, et me väldiksime liigset bürokraatiat. andmekaitsel on siin väga oluline roll me peame aga tagama, et me VKE-dele ei paneks täiendavaid kohustusi. soovin tänada raportööri Kaja Kallast väga hea töö eest selles raportis, siin on püütud leida tasakaalus seisukohti. me kõik teame, et üldine andmekaitsemäärus annab sellele tööle tugeva aluse, viimastel kuudel ja nädalatel on sellest ka väga palju räägitud ning selle taustal on oluline ka krüptimistehnoloogia me peame näiteks teadma, et kui saadetakse elektrooniline, elektrooniliselt mingi dokument, siis kolmas osapool ei pääse sellele ligi. ning äh, kui uus tehnoloogia asendab äh, vana, me peame ka õppima, kuidas seda kasutada kõige paremini ning oluline on, et me leiaksime õige tasakaalu läbipaistvuse ja privaatsuse vahel. muidugi andmete jälgitavus on samuti oluline. peame teadma, milliseid äh, andmeid talletatakse, mil määral toimub automaatne teabevahetus FP üheksa me peaksime paremini paika panema avaliku ja erasektori partnerluse selleks, et äh, ka algoritmid jääksid äh, siia raamistikku selleks, et oleks võimalik luua usaldus uute protsesside vastu. aitäh, härra Rüübi. härra Kolumbašev, palun, sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu esmalt soovin õnnitleda raportööri proua Kallast selle põhjaliku töö eest, mis on ära tehtud on saavutanud äh, tasakaalus äh, dokumendi, millest saame edasises töös lähtuda. Äh, kaks raportööri sellel dokumendil tulevad Eestist, kes on tõesti teerajaja siin digitaalses küsimuses. kõigile on selge, et üks olulisemaid küsimusi siin on jälgimine ja küpsised oluline on selgelt eristada need küpsised, mis on tõesti vajalikud veebisaitide ja võrgu toimimiseks teistest, meil on siin kahte tüüpi, funktsionaalsuse ja toimimisega seotud ühest küljest ning teisest äh, reklaamiga seotud sihitud küpsised me peaksime saatma sõnumi, et küpsised on lubatud, aga neile kohalduvad selged eeskirjad ja kasutajatel on valik juba algusest peale läbi tarkvaraseadete, mida kasutatakse internetile ligipääsuks. me peame peatama teatavad praktikad, näiteks et lõppkasutajaid ei lasta veebisaiti kasutama, kuni nad ei ole küpsiseid vastu võtnud, see on väga kahjustav äritava. teine valdkond, mis on väga oluline ning mis tuleb selgelt äh, määrusest paika panna, on nõustumine me peame paika panema eeskirjad äh, ka selleks, tagamaks, et äh, teatav teave, mida kasutatakse, oleks anonüümiseeritud, aga seda saaks siiski kasutada avalikkuse huvides. ja sellega ma pean silmas äh, ka nõustumise vaba kasutamist teiseks, äh, wifi jälgimine, see peab toimima kahel tasandil, nagu komisjoni ettepanekus ähm, on välja toodud, kui wifi't jälgitakse, peab seda tähistama mingisugune märk, aga samas meil on vaja ka digitaalset äh, märget, mis ilmuks kasutajale seadmesse samuti meil on vaja Euroopa tagaotsitavate hoiatusteadetega seotud jälgimisvõimalusi. mis puudutab nõustumise puudumist, siis järgmiseks tahaksin rääkida sellest, et mis puudutab metaandmete töötlemist, siis me peaksime seda teatavatel juhtudel lubama. mis puudutab julgeolekut, turvalisust, siis on oluline, et me hakkaksime juba selles määruses äh, mõtlema äh, sertifitseerimisest, äh, mitte et see oleks kohustuslik, aga peaks mõtlema ka terminali seadmete sertifitseerimisele, näiteks peaks olema mingisugune tähis, mis viitab seadme julgeole-, turvalisusele. ning pidades silmas arvukaid äh, küberrünnakuid, siis sooviksin komisjoni tekstis näha muudatusi selleks, et äh, oleks tagatud äh, turvamehhanismid selleks, et kontrollida teatavat sisu, selleks, et vältida viiruste või häkkeritel rünnakuid lõpp, lõppkasutajate vastu. ma tean, et see on rohkem telekomi ettevõtete ülesanne, aga sisuliselt me räägime siin tulemüürist, mis oleks enne tulemüüri ja kaitseks äh, lõppkasutajaid. jagan ka muret artikli üksteist osas, kuna võin ette kujutada, milliseid äh, fantaasiaid võib see äratada kahekümne kaheksas äh, rahvusparlamendis, mis võivad seda püüda jõustada väga erinevalt aga see peaks olema üks valdkond, äh, mida reguleeritakse ühtselt. ning äh, lõpetuseks ajastuseks mitte midagi ei muutu, kui me võtame vastu selle määruse kolm kuni kuus kuud pärast äh, üldist andmekaitsemäärust ning peab ettevõtetele jätma ka aega kohandumiseks, kolm kuud võib-olla ei ole selleks piisav. oletame, et on horisontaalne komisjoni mandaat parlamendiga. aitäh! I tempi qui sono andati un po' per conto loro, ma insomma penso che non siamo tanti Läheksite natuke kõneajast üle, aga meid ei ole siin kohal väga palju, seega võib see osutuda väiksemaks probleemiks. Maria Fontanat ei ole siin, härra Kelly on sõna soovinud, teoorias on teil kaks minutit, palun. teoorias, jah aitäh, tänan esmalt raportööri proua Kallast oma arvamuse e-, esi-, tutvustamise eest. määruse eesmärk on suurendada side konfidentsiaalsust ja turvalisust, kaasajastada eeskirju, eriti just tehnoloogia neutraalsuse vallas, aga me ei tohi unustada ka teist eesmärki, nimelt andmete vaba liikumist. näen, et äh, raportöör töötab selle eesmärgi nimel. mõned kommentaarid määrus peaks jõustuma kahekümne viiendal mail kaks tuhat kaheksateist, täpselt samal ajal, millal ka üldine andmekaitsemäärus. teoorias oleks see väga hea õiguskindluse mõttes, aga me peaksime kaaluma ka tehnoloogilisi küsimusi, eh, kuidas ettevõtted ko-, ko-, kohanevad eh, uute määrustega, kui neile selleks piisavalt pole aega antud. ma arvan, et me peaksime seda küsimust põhjalikumalt uurima. olen raportööriga nõus, peaksime tagama äh, et äh, meie ettepanek on sidus elektroonilise side määrusega ning peaksime tagama sidususe ka üldise andmekaitse määrusega, selleks ei tekiks lahknevusi. üldise andmekaitse määruse raportöörina loodetavasti õnnestub see meil liigselt äh, reguleerimata. raportööri lähenemine aitaks tagada, et lahendused oleks äh, tehnoloogia neutraalsed, eriti mis puudutab brausereid ja küpsiseid. me teame, et äh, kõik kolmandate osapoolte küpsised ei ole pahatahtlikud ja me peaksime pigem keskenduma küpsiste eesmärgile, tagamaks, et lõppkasutajat teavitataks sellest, mida tema andmetega tehtakse, et ta saaks langetada teadliku valiku ning ettevõtetele peab pakkuma stiimuleid, pakkumaks äh, suuremat privaatsust ja kasutajasõbralikumaid tooteid ma arvan, me peame toetama erandit turvalisuse, julgeoleku jaoks siin ettepanekus, te kõik teate, kui oluline julgeolek tänapäeval on. innovatsioon, proua Kallas rääkis sellest, see on väga oluline küsimus, eriti mis puudutab suurandmeid ning privaatsussõbralikke lähenemisi. me peame teatavates valdkondades olema paindlikumad selleks, et innovatsioonil oleks võimalus ning lõpetuseks meil peame analüüsime ka artiklit kaks selles ettepanekus, kus räägitakse piirangutest. me ei tohiks minna kaugemale Euroopa Kohtu otsustest ning lõpetuseks äh, proua Kallas mainis usaldust korduvalt äh, tuli, kerkis see sõna esile ka siis, kui me arutasime üldist andmekaitsemäärust, kui on olemas usaldus, siis läheb kõik hästi, samuti on oluline ka lõppkasutajate privaatsus ning olen Paul Rüübiga nõus, me peame tagama, et ettepanek on tulevikukindel selleks, et võtta arvesse erinevaid algoritme ning tehisintelligentsi võimalusi, kuna see valdkond areneb väga kiiresti. suur tänu! aitäh, härra Kelly! kas keegi soovib veel sõna? tundub, et mitte sellisel juhul annaksin komisjoni esindajatele sõna, palun. aitäh. tahtsin öelda, komisjon tervitab proua Kallase arvamust. me tunnustame tema põhjalikku tööd, mis on väga kõrge kvaliteediga selle arvamuse osas ja meil on väga hea meel, et ta on suutnud seda teha sellise ajakavaga ja mis on olnud üsnagi lühike, aga siiski on ta seda suutnud teha. meie jaoks on oluline, et nende ettepanekute vastuvõtmine saaks aset leida kaks tuhat kaheksateist aasta maikuus. see ei ole juhuslik kuupäev, sellepärast et mai kaks tuhat kaheksateist on see, kus üldine andmekaitse määrus hakkab kehtima ja seega on seda vaja e. e-privaatsus Äh, ei ole päris sama, mis see üldine andmekaitsemäärus, kus on ära toodud need põhimõtted, mis puudutab andmete kogumisi haiglatest kuni toidupoodideni ja privaatsust, mis, mis puudutab elektroonilist aspekti teisest küljest, aga mõlemad ähm, teemad peavad sidusalt toimima. ja selleks, et see aset leiada saab, oleks meil hea, kui kaks tuhat kaheksateist aasta mais mõlemad paralleelselt toimiksid ja oleksid paigas me oleme palunud parlamendil kiirustada eh, neliteist kuud pärast eh, vastuvõtmist, eh, kaks tuhat seitseteist aasta jaanuar ja mai kaks tuhat kaheksateist on circa neliteist kuud, me mõistame, et see on, nõuab palju tööd ja me mõistame, et see võeti vastu ka jaanuaris just selleks, et sellest ajakavast kinni pidada. nüüd sisulisest küljest me tunnustame tööd ja me näeme siin väga palju sarnasusi mille üle meil on hea meel. mõned konkreetsed äh, aspektid, näiteks mis puudutab mõisteid, äh, proua Kallas äh, on kasutanud mõisteid, mis on täielikult koostöös elektroonilise kommunikatsiooni seadusandlusega ja see, et OTT-d on sisse jäänud, on oluline äh, sest need uued kommunikatsioonivahendid nagu Whatsapp, Skype leiavad kasutust peaaegu sama palju kui traditsioonilised kanalid ja seega on hea, et kommunikatsiooni konfidentsiaalsus on tagatud ka ja me kasutame ka neid uusi vahendeid, mitte ainult traditsioonilisi. samuti on meil hea meel, mis puudutab äh, konfidentsiaalsuse äh, kommunikatsiooni konfidentsiaalsuse äh, aspekti äh, Äh, rangel määral, nagu proua Kallas öeldes, see on usalduse aspektist oluline. Äh, kasutajad peavad saama usaldada teenusepakkujaid ja lõppkasutajaid selleks, et kõik toimiks nii, nagu peab. kahes küsimuses võib-olla on lähenemine veidi erinev ja selgitaksin, miks meie oleme sisse jätnud mõned perspektiivid. esimene mis puudutab täiendamist, äh, käitlemist praegusel hetkel, kui telekommunikatsiooni teenusepakkuja on teenuse osutanud, siis ta ei saa äh, sisu enam kasutada ega ka metaandmeid äh, muudel põhjustel. muudel põhjustel, mis ei ole määratud kommunikatsiooni tagamiseks, see ei ole lubatud ja komisjon on sellesama piirangu sisse jätnud kui kommunikatsioon on tehtud, siis äh, see teave peab kustutatud olema. meie oleme selle sisse jätnud sellepärast, et äh, meie äh, mõistes on oluline, et tegemist on konfidentsiaalsete andmetega ja et nad ja oleksid jätkuvalt nii-öelda salastatud. ja see hirm, et täiendavat käitlemist võib toime viia, on siin kaalul kui on lubatud nende andmete täiendav käitlemine, siis justkui äh, kustutatakse võimalused selle reegli kasutamiseks, mis seal on, ehk siis see kustutamine, andmed on vaja kustutada pärast seda, kui andmeid ei ole vaja äh, teenuse osutamiseks, kui täiendav kasutamine on lubatud, siis, siis äh, põhimõte Äh, selle äh, kustutamise taga kaob ja seda, selle, see on sellepärast, miks täiendavat äh, kasutamist ei ole lubatud, töötlemist. ja teiseks tehnoloogia neutraalsus, me oleme nõus proua Kallasega selles osas, et ettepanek võib tunduda võib-olla liiga keskendunud küpsistele, mis on ühte tüüpi tehnoloogia ja jälgimissüsteem, on ka muid, aga see on seotud äh, põhjenduspunktidega, kus on äh, ära toodud äh, näited, mis on artiklis ja seal viidatakse küpsistele. aga seal viidatakse ka muudetele, muudele tehnikatele. ja artikkel iseenesest on tehnoloogia neutraalne, aga põhjenduspunktid käsitlevad praegu kasutusel olevat tehnoloogiat ja meie tahaksime tagada neutraalsust, sest see lähtub millestki, mis äh, on seal vaja ja mida oleks vaja veelgi tugevdada. aitäh arvamuse eest. ja aitäh, et selle nii äh, sujuvalt ja konstruktiivselt olete äh, sooritanud. suur tänu. suur tänu. proua Kallas, kas te sooviksite midagi öelda lõpetuseks? ja kuna me oleme veidi ajaga vast ees, siis on meil aeg veel teha kohvipaus pärast seda. aitäh, suur tänu, kolleegid, teie märkuste eest. mõned märkused tõstatatud teemadega seoses, mis puudutab wifi jälgimist. kui me räägime valikust, siis isik kui ta näeb, et äh, tema tegevust jälgitakse, selle kohta on vastamärgi olemas, ei saa sellest keelduda ega teha valikut, seega võib see vastu töötada selle märke kohta, juhul kui inimestel midagi oma võimuses ei ole, et ära teha, sellepärast jätsin selle välja. mis puudutab ajakava, kuulasin, mida kolleegid ütlesid. ja ka seda, mida komisjon ütles ja loomulikult siin on kaks külge, ühest küljest kuna see on seotud üldise andmekaitse määrusega, siis ettevõtted peavad täitma mõlemaid tingimusi ja seega on lihtsam, kui on ühtne pakett, millest lähtuvalt tegutseda, ehk siis kõik see, mis puudutab andmete jälgimist ja privaatsust, on paigas ühel ajal. teisest küljest, mis puudutab seda, et kui rakendamise aeg on liiga lühike, siis ettevõtted peavad tegema väga palju reeglite täitmiseks. seega oleme avatud kolleegidega arutama, kuidas ähm, parim lähenemine selles osas paika saada. mis puudutab andmete vaba liikumist, siis äh, olen nõus, tegemist on olulise aspektiga, aga ma ei ole päris kindel, kuidas seda pri-, priva-, e-privaatsuse või privaatsuse valdkonnas puudutada. tehnoloogia neutraalsuse osas olen ma nõus, et äh, artiklid äh, on neutraalsemad, aga põhjenduspunktid on samuti olulised, kui inimesed hakkavad äh, tõlgendama artikleid ja seega peaksid ka need olema niivõrd tehnoloogianeutraalsed kui võimalik ja mitte jätma midagi välja. aitäh teile kõigile ja jään ootama koostööd teiega suur tänu. sellega on see arutelu väga olulisel teemal lõppenud ja tuletakse liikmetele meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kakskümmend kuus juuni. nagu te teate, kahekümne kuuendast alates Äh, kaheksateistkümnendast juunist on alates võimalik juba muudatusettepanekuid äh, esitada üheksateistkümnendast ja hääletus toimub Strasbourgis teisel oktoobril. suur tänu selle arutelu eest. meil on kümme-viisteist minutit, enne kui me järgmise punkti juurde läheme. aitäh, teeme väikse pausi Good morning, ladies and gentlemen. tere hommikust, daamid ja härrad, vabandust, et pidite ootama, aga ma tulin teiselt koosolekult. alustame hääletusega. ja kõigepealt äh, katsetame ja hääletus on alanud. Sorry, call to recharge uh, to Richard for glasses. I lost my glasses. I close the vote. hääletus on lõppenud. suur tänu, kolleegid. see oli edukas hääletamine Presidente. So, sorry, sorry, small break. vabandust, teeme väikese pausi, ütleb esimees. friends, excellent. head kolleegid, nüüd saame alustada, kõik on suurepärane. lõplik hääletusnimekiri ja kodukorda puudutav küsimus. mu hääletuskaart peaks kohe saabuma me võime küll alustada, aga kui tekib mingisuguseid keerulisi hääletusi fraktsiooni osas, siis tahaksin, et te teaksite, et mu kaart, kaart ei ole veel hetkel kohal esimene teema, mida me hääletame, Carlos Sorino raport, äh, määruse ettepanek nõukogu parlamendi poolt, äh, mis muudab äh, kohalike kogukondade internetiühenduste parandamist Wi-Fi Euroopa Liidule. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. palju õnne. ja lähme järgmise raporti juurde. proua Kreeli raport Euroopa kosmosestrateegia kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda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 nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksateist A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kümme ja TRAN kakskümmend neli üheskoos, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm A poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Tran seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. sada viiskümmend kuus, hääletus on lõppenud, vastu võetud. üks viis seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime ka seda üks, viis, seitse. üks, viis, seitse. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu. kontrollime. sada kuuskümmend kaks hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend seitse võeti tagasi autorite poolt. sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Tran viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, TRAN kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Pesh A poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Pesh B poolt, vastu, vastu, erapooletud, vastu võetud, test C poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, IMCO A poolt, vastu, kontrollime IMCO A, IMCO A, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. IMCO B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 kuus poolt, vastu. kontrollime, kuus. muudatusettepanek number kuus, hääletus on lõppenud. vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud enamusega, palju õnne raportöörile. järgmiseks proua Amlinari raport, mis puudutab autoriõiguste teostamist. alustame hääletusega. kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kaks A poolt, vastu. kontrollime. nii on parem. kompromiss kaks A. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada viis poolt, vastu, erapooletuid. taaskord muudatusettepanek sada viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kolm muudatusettepanekut koos, sada kaheksa kuni sada kümme poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu. kontrollime. ja palun tõstke oma käsi, vastasel juhul ma ei näe. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt, vabandust, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada nelikümmend poolt, vastu, kontrollime, sada nelikümmend. hääletus on lõppenud, vastu võetud sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada nelikümmend viis poolt, vastu. kontrollime, sada nelikümmend viis sada nelikümmend viis, hääletus on lõppenud. vastu võetud sada nelikümmend kuus ja sada nelikümmend seitse koos, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada viiskümmend üks poolt, vastu erapooletuid kontrollime. ja palun tõesti tõstke käsi, vastasel juhul ma ei näe täpselt. hääletus on lõppenud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitseteist poolt, vastu kontrollime, seitseteist. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksateist, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. Äh, kontrollime siiski. palun, sõbrad, tõstke käsi Sorry? eighteen part two. Yeah, it was eighteen. jah, kaheksateist teine osa, nagu ütlesin, ütleb härra esimees. taaskord, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. üheksateist poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, kontrollime, kakskümmend kolm. I close the vote. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend neli, teine osa, kes on poolt? vastu? erapooletuid, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üks poolt, vastu, kontrollime. Necessary. Amendment one. muudatusettepanek üks, hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kaheksa A, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud, kaheksa, vabandust, üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend seitse ja nelikümmend kaheksa koos poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kahe, nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatus kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss üksteist A poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitsekümmend kaks, seitsekümmend kolm koos, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud seitsekümmend neli, seitsekümmend viis koos, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitsekümmend neli ja seitsekümmend viis koos kontrollime. ei, see on kindlasti vastu võetud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kompromiss kolmteist. kompromiss kolmteist. kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud? kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja nimeline hääletus, lõpphääletus, hääletus on alanud. I close the vote. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud üks korralduslik küsimus, proua Mliner, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin tänada kõiki variraportööre hea koostöö eest, tehtud hea töö eest, olenemata sellest, et meil on väga eri seisukohad sellel teemal. tänu sellele lõpptulemusele mis tegelikult ei peegelda ei minu ega minu fraktsiooni seisukohta, paluksin teil minu nimi eemaldada sellelt arvamuselt, aitäh. selge, tänan selle sõnavõtu eest ning tegemist on ITRE arvamusena, eh, ITRE arvamusega siis. Teie raport antakse juhtivale komisjonile ITRE arvamusena ja teie nime seal siis ei ole. kahju küll, aga ega me siin midagi muuta saa. nüüd aga läheme härra Werner Langeni raporti juurde, mis puudutab üleilmseid turupõhiseid meetmeid kolm muudatusettepanekut, nelikümmend, nelikümmend kolm ja kolmkümmend koos, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud? nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. Forty one. null nelikümmend üks. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, kontrollime, kolmkümmend viis. I close hääletus, kolmekümne viies muudatusettepanek, jah, kolmkümmend viis. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletuid kontrollime taas kord. kolmkümmend kuus hääletus on lõppenud. ja see muudatusettepanek on vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, nelikümmend viis. Five. I close the vote hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime. nelikümmend kuus, nelikümmend kuus. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolm muudatusettepanekut koos, viiskümmend, viiskümmend kolm, viiskümmend neli poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend üks hääletus on lõppenud. vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend kahe, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletuid kontrollime muudatusettepanek seitse, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletuid. muudatusettepanek kaheksa, peame ka seda kontrollima. I close the vote. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatus kolm poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. kahjuks peab kontrollima. kolm, jah. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kümme poolt, vastu. kontrollime, muudatusettepanek kümme. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kaksteist poolt vastu, erapooletuid kontrollime. We check twelve. kontrollime kaheteistkümnendat, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime, viisteist, viisteist. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud seitseteist poolt, vastu, erapooletuid kontrollime siis seda ka, seitseteist. seitseteist. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksateist. saalist hüütakse midagi mikrofonita, kaheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud üheksateist poolt. vastu. erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. üks poolt? vastu? kontrollime. üks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, kakskümmend üks ütleb härra esimees, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kakskümmend viis poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud kaks poolt, vastu. kontrollime, muudatusettepanek kaks. kaks. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime, kakskümmend kaheksa. I close the vote. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu. paistab, te ei taha üldse hääletada, kontrollime kahekümne üheksandat. no näete, ma ei märka teie käsi vahepeal, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu kontrollime, kolmkümmend kolm. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu. kontrollime taas kord, kolmkümmend neli. hääletus on lõppenud. vastu võetud, neli poolt vastu. vist tagasi lükatud, aga kontrollime. number neli. hääletus on lõppenud. ahah, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu. kontrollime no hääletus on lõppenud vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu kolmkümmend kaheksa, kontrollime. Please divide yourself in better way. I close the vote. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud ja lõpphääletus, nimeline hääletus hääletus on alanud. And I close the vote. ja hääletus on lõppenud. viiskümmend üks poolthäält, viis vastu. õnnitlen raportööri ja läheme viimase arvamuse juurde, mis puudutab ITRE komisjoni panust ENVI komisjoni resolutsiooni Bonnis toimuma COP kolm, kahekümne kolme kohta ahah, paistab, et äh, Gue soovib sõna või ei? ma olen äh, saanud sinna allkirja selle kohta, et Gue nõustus kompromissiga, äh, selge, väga hea, Gue toetab meie kompromissi, kui me selle poolt hääletame, kui me kõige poolt hääletame, üks hääletus elektrooniline hääletus ja hääletus on alanud. COP kahekümne COP kahekümne kolme arvamus, jah. hääletus on lõppenud. väga hea. viiskümmend kaks poolt, neli erapooletut. suur tänu teile teie valmiduse eest, tänan ka, et ma sain prillid, sellest oli mulle väga palju kasu Sean, kas sina nägid hääletuse ajal midagi üldse? küsib härra esimees. aga kas ma tohin need prillid endale jätta? mitte nüüd igaveseks, aga kuni ma enda omad üles leian Yeah. We, yeah, yeah. yeah. We restart at 11. Uh, dear friends. head sõbrad, viisteist minutit ähm, oleme ajakavast ees, ehk siis teeme viisteist minutit pausi. kell üksteist jätkame ühise koosolekuga koos ENVI komisjoniga. siis on meil ühine koosolek ENVI komisjoniga, seda siis seitsmeteist minuti pärast. olime täna liiga tõhusad.